Bom dia, vamos iniciar os nossos trabalhos. Lugupeetud kolleegid, alustagem. Em torno da União Europeia e das... Suur aitäh! Alustaksime kõigepealt nüüd oma arutelu Hiina ja Euroopa Liidu kohta. me peame sellega lõpule jõudma juba kella poole kümneks, selleks et siis saaksime alustada hääletust. ja sellepärast paluksin, et teil oleksid valmis juba oma hääletuskaardid. meie esimeses päevakorrapunktis on raportööriks Dirk Sterks, kes on Aldest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 nüüd äh, defineerima oma suhted Hiinaga. suhted, mille eest äh, suhteid, mille eest meie komisjon vastutab, eeskätt pean silmas äh, nende kaubandussuhete olulisi sotsiaalseid aspekte. Mm. selles osas esitame ka seisukohavõtus küsimärgi, kas tõepoolest Eh, on tasa, tagatud tasakaal ja sotsiaalsete küsimuste eest on tõesti hoolt kantud. Eh, väga sageli kasutame me pealiskaudseid klišeesid. ei ole ometi nii, et kaubandussidemete tõttu on meil töökohti vähenenud on uurimusi, mis kriipsutavad alla, et ettevõtted, kes on Hiinas edukad, loovad juurde tegelikult töökohti, muuhulgas Euroopa Liidu liikmesriikides ja seda on vaja arvestada. see tähendab seda, et me peaksime vaatama asju lähemalt, üldistest ettekujutustest sügavamale minnes Hiina on meile oluline partner, kes aastakümneid tagasi avas end maailma majandusele. tänu sellele on Hiinal loomulikult ka terve rida kohustusi ja me peame Hiinasse suhtuma teisiti kui veel aastakümnete eest. minu arvates oleks võib-olla nõudmine see vale sõna mida kasutada, kuid me peaksime hiinlastega siiski seejuures arutama sotsiaalküsimuste lahendamist. selle olen fikseerinud ka oma arvamuses. me peame arvestama sellega, et asi polegi tegelikult ainult sotsiaalküsimuste lahendamises Hiinas, vaid kogu Ida-Aasias Hiina ühiskond areneb ju edasi ja me näeme, et Hiina ettevõtted, mis avatakse teistes Aasia riikides, on samuti tegemist eh, lahendamata ja sotsiaalsete küsimustega ja selles mõttes me peaksime hõlmama mitte ainult Hiinat sotsiaalküsimusi tõstatades, vaid eh, kõiki neid riike, kus eh, Hiina ettevõtted tegutsevad. kui me räägime sotsiaalsest kindlusest, äh, sotsiaalsetest tagatistest, siis need on paljuski teistsugused äh, meil, kui seda nad on Hiinas. ehkki viimase kümne-viieteistkümne aasta jooksul on Hiinas toimunud tohutu areng, on vastu võetud tööseadusandlus mille autoriteks on ka Euroopa kontinendi spetsialistid. hiinlased äh, tundsid elavat huvi selle vastu, kuidas meie tööalaseid küsimusi lahendame ja seda ei tohi unustada. kui Hiina tahab olla rahvusmahese majanduse integraalne koostisosa, äh, siis tuleb lahendada ka äh, mõningaid probleeme, ka need on esitatud minu arvamuses on ju oluline see, et mitte ainult hiin-, eh, et hiinlased mitte ainult ei võtaks vastu õigeid ja uusi seadusi, vaid et neid ka täiel määral rakendataks. Eh, lisaks sellele tegelevad praegu hiinlased sellega, et välja töötada sotsiaalseid taget, tagatisi. kui me räägime aga majanduse arengu tasakaalustamatuse, siis võib juhtuda, et neid sotsiaalseid tagatisi ei õnnestu ellu viia, eh, sest et selleks eh, puuduvad lihtsalt eh, rahalised vahendid, mistõttu satuvad ohtu tulevased väljamakstavad pensionid see tähendab aga seda, et hiinlased ise peaksid tegelema senisest enam äh, Äh, isikliku kokkuhoiu ja öö, äh, endale tagatiste loomisega. ja hiinlased äh, samas loodavad, et Eh, siseriikliku tarbimise kaudu eh, õnnestub olukorda tasakaalustada. ma koostasin tahtlikult omapoolsed ettepanekud väga lühidalt, kuid ma loodan ja et mul õnnestus loetleda kõik need olulised momendid, Äh, mis Hiinaga äh, selles seoses tõusetuvad ja et need leiavad lähemat käsitlust Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis. tahaksin rõhutada, et meie kaubandussuhted Hiinaga on ka Euroopa Liidu jaoks väga tähtsad ja me ei tohiks seda unustada aitäh! ma leian, et teil õnnestus nimetada terve rida olulisi teemasid. ja et teie ettepanekud on olulised teiste eh, komisjonide, muuhulgas eh, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni jaoks. kuid on veel teisigi sõnasoovid, sõnasoovijaid suur tänu, tere hommikust kõigile. mina olen variraportöör selle arvamuse osas ja tahaksin tänada kõigepealt raportööri ennast tema sissejuhatuse eest ning kõikide nende mõtete eest, mis ta välja tõi. ka minul oleks paar punkti, mida tahaksin rõhutada. Hiina on üks peamisi jõude hetkel maailmas ja loomulikult tuleb jätkata läbirääkimisi Hiinaga koostöö- ja partnerlusleping, lepingute raames. Nendes on ka oluline kaubandusaspekt. kui võtta arvesse seda, mida härra raportöör ütles sotsiaalse dialoogi kohta, siis äh, me teame, et sola-, sotsiaalpoliitika vallas on Euroopa Liit juhtival kohal. peaksime samasugust äh, lähenemist äh, edendama ka mujal ja seega peaksime looma nii-öelda sotsiaalse liidu Hiinaga kuna Hiina on hetkel maailmas niivõrd suur jõud ja see võimaldaks parandada tööhõive olukorda. ühtlasi peaksime edendama ka ettevõtete sotsiaalset vastutust. näiteks Euroopa ettevõtete Hiinasse tehtud investeeringute osas Nendel ettevõtetel on oluline roll äh, selleks, et äh, suurendada tööhõivet. ja nagu ma ütlesin, just nimelt see ettevõtete sotsiaalse vastutuse küsimus on eriti oluline. tööhõivepoliitika ning äh, ka sotsiaalkaitse on siin suure tähtsusega. kahe tuhande kuuendal aastal rõhutas ka Ecosoc seda, kui oluline on see, et inimestel oleks korralik töö ja lisaks sellele läbi arenguabi instrumentide peaksime keskenduma näiteks vaesuse väljajuurimisele, riigiabile, haridusele, samuti laste elutingimuste parandamisele, tööhõive tõstmisele ja öö, töötingimustele. seega tuleb äh, parandada koostööd ka seadusliku sisserände osas ning samuti äh, sisserännanud töötajate õiguste osa, osas tuleb tagada ähm, sooline võrdõiguslikkus tööhõivepoliitikas. tuleb pakkuda võrdseid võimalusi kõigile tööturul tuleb äh, rõhutada ka keskkonnasõbralike töökohtade loomist. Euroopa Liit on sellest aspektist juba pikalt rääkinud, eriti energiapoliitika valdkonnas. nii et mina usun, et need oleksid hetkel need kõige olulisemad aspektid, aitäh. härra Helmer, palun. Listening to this with great fascination, uh, I wonder how many of our colleagues suur aitäh, proua esimees, ma kuulan suure huviga seda kõike, ma tahaks teada, kui palju meist on tegelikult käinud mõne Aasia tehase töötajate magalas ja palju seal seda soolist võrdõiguslikkust siis näha on. nii et sellistest asjadest rääkimine tundub äh, reaalsusega võrreldes täiesti tühine tahaksin tänada meie kolleegi härra Sterksi tema tubli töö eest, kuid samuti on mul mõningad kahtlused selles osas, kas tema tööl on mingi mõju päris maailmas. me räägime siin Euroopa Liidu ja Hiina vahelistest kaubandussuhetest me ei tohiks unustada seda, et äh, Hiina on väga panustanud sellesse, et inflatsioon väga kõrgele ei tõuseks Euroopa Liidus, kuna nemad toodavad odavaid tooteid me peaksime endale teadvustama, et see ajastu on nüüd läbi, sest et kui Hiina äh, töötajad soovivad paremat, õiglasemat palka, paremaid töötingimusi, siis äh, nii see ka läheb ja loomulikult peame neid selle, nendes püüdlustes toetama majanduslik ning tööstuslik areng äh, mõjub ka ja ka äh, töötingimused paranevad, kui äh, heaolutase tõuseb ülespoole teatud lävendist, me oleme näinud, et Hiinas mitmed ettevõtted maksavad inimestele korralikumat palka ja on ka teised töötingimused paranenud ja see on loomulikult positiivne. aga see tuleneb laiemast majanduslikust ja tööstuslikust arengust riigis ja kui meie siin istume ja äh, räägime sellest, mis Hiinas toimub, siis äh, on raske meil asjadel korralikku vahet teha. me teame, et Hiinas rikutakse inimõigusi väga äh, julmalt, inimesi arreteeritakse kell kolm hommikul, viiakse siis kuskile vanglasse, piinatakse ja Hiina ei taha kuidagi sellest rääkida või kuidagi reageerida lääneriikide survele. loomulikult peaksime aga meie just sellele keskenduma nii et kui me nõuame siin soolist võrdõiguslikkust tööhõive osas Hiinas, siis raiskame oma aega. tegemist on arvamusega raporti kohta, mida ei ole isegi veel valmis kirjutatud, nii et tõesti uskumatu saavutus härra Sterksi poolt, et ta siin avaldab arvamust raporti kohta, mida veel olemas ei ole. aga tundub, et me oleme endaga võib-olla veidi liiga rahulolevad, me ma arvan, et Hiinas ei pööra mitte keegi sellele tähelepanu, mida me siin räägime, nii et seetõttu minu fraktsioon seda toetada ei saa, aitäh. Eh, muito obrigada ao nosso colega Tomás Mann. Por favor, tem a palavra. Ja, vielen Dank, Roger. Also, wenn wir nur sagen können, wir warten ab und äh, stellen fest, ich... Raman. Raman. Kui te arvate, et hiinlastele on see kõik ükskõik, siis nad jälgivad seda väga täpselt, kui me möödunud nädalal äh, Strasbourgis protesti avaldasime, kui toimus äh, Tiibeti valimisurnide vargus ja tiibetlased valida ei saanud, nad sattusid hiinlaste surve alla, siis hiinlased reageerisid siiski. Äh, selles mõttes, et meil ei maksaks arvata, et nad sellele, et see, nad ei ole tundlikud selles suhtes kuid äh, põhimõtteliselt olen ma kolleeg Šteaksiga nõus, te ju tunnete Hiinat tegelikult läbi ja lõhki ja ma leian, et teie ettepanekutes on need olulised momendid väga täpselt sätestatud. ma leian, et me peaksime hiinlasi üles kutsuma öö, äh, jälgima WTO reegleid, nad ei jälgi, järgi neid reegleid senini, kuid nad on nende reeglite järgimisest ka väga kaugel, kuid me peaksime selles osas neile siiski kerget survet avaldama. ma leian, et väljastpoolt tulenev surve on oluline, oluline e, hiinlaste eneste jaoks, nad e, on küll nii mõndagi juba võitnud, nad teenivad rohkem raha, nad e, töötingimused on paranenud, kuid see ei ole muidugi veel kõik, eh, mida on võimalik saavutada, selles mõttes on kolleeg Sterksil õigus, kui ta ütleb, et me peaksime esitama omapoolseid nõudmisi, muuhulgas tekstiilivaldkonnas, sest et on olemas terve rida piirkondi Hiinas, eh, mis on sõlminud eh, konkreetseid kokkuleppeid Euroopa Liidu liikmesriikidega ja on oluline, et nendest kokkulepetest kinni peetaks jah, ma mõistan, et tegemist on võib-olla kuumale kivile tilkuvate veetilkadega, kuid eh, see on edasiminek, kindel aeglane edasiminek. on erakordselt oluline, et me suudaksime neile selgitada, mida meie siiski mõistame sotsiaalse turumajanduse all ja kui hi-, kui hindud suudavad selle printsiipe järgida, siis miks ei peaks hiinlased seda tegema me peaksime tegutsema ühiselt. ja samas ei tohi me unustada, et ka hiinlased arvutite ajastul, globaliseerimise ajastul on õppinud, et nad peavad oma õiguste eest ise seisma, nad peavad oma õigused saavutama, nad peavad nende õiguste saavutamise nimel tegutsema. ja Äh, neil on hakanud tekkima ettekujutus, mida tegelikult endast sotsiaalne mudel kujutab, mudel, mida hiinlastel enestel veel tegelikult toimivas versioonis ei ole. selles mõttes on väga tore, et äh, nendes ettepanekutes leiavad need momendid kamist. aitäh, kallid kolleegid meil on veel kolmteist sõnasoovijat, palun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 seda, et tegelikult meie alles istusime puu otsas, kui hiinlastel oli juba korralik riik olemas. me võime kirjutada üksteist kõik milliseid resolutsioone, aga kui Hiina president tuleb Prantsusmaale ja äh, tellib äh, sealt mõned Airbusid, siis on kõik asjad Hiinas korras. me peaksime tegelikult lõpetama silmakirjalikkuse. ma tean, et äh, Hiinas tramplitakse jalge alla inimõigusi, ma tean, et inimestel ei lubata kuuluda ametiühingutesse ja ma usun, et kui Hiinas tekib keskklass, siis keskklass saavutab ka selle, mida saavutati Koreas, sest seal oli ka tegemist diktatuuriga. oleks täiesti õige, et me toetaksime tekkivaid muutusi, aga kui te käite Brüsseli lennujaama poodides, siis tegelikult on kõik asjad toodetud Hiinas, mis seal püüakse. aitäh, proua Maisner, palun. aitäh. paljut on siin juba puudutatud. tahaksin tänada kolleeg Meaksi, et ta on suutnud väga lühikestes ettepanekutes sõnastada väga palju äh, erinevaid eh, problemaati-, problemaatika külgi. ja see eh, härra eh, kolleeg, loomulikult on õige, et kui tegemist on ainult väheste veetilkadega, mis kuumale kivile tilguvad, siis ei ole kohe näha väga suuri tulemusi ja tekib vahel tunne, nagu me jookseksime peaga vabatahtlikult vastu seina, kuid me peaksime siiski arvestama, et Hiina näol on tegemist üle miljardilise elanikkonnaga riigiga, kes on meie kaubanduspartner ja meie kaubandussidemed Hiinaga on meile olulised. samas on täiesti selge, et inimeste olukord Hiinas pole optimaalne ja seda olukorda on vaja parandada, aitäh! suur aitäh! Valuk Kristiansen, palun. formand, selvfølgelig er äh, Kina en samarbejdspart øh, äh,. suur aitäh. Hiina on loomulikult äh, Euroopa Liidu kaubanduspartner, aga see ei tähenda, et me ei võiks neile nõudmisi esitada, kui ei peeta kinni inimõigustest ja seda väga julmalt kahe tuhande üheksandal aastal käisin Angolas ja seal täheldasime, et seal ehitati jalgpallistaadioni Aafrika jalgpallimeistrivõistlusteks, ehitati lausa terveid linnu ja kõik ehitusmehed olid hiinlased, kasutati vaid Hiinas toodetud materjale. seal ei olnud mitte ühtegi Aafrika töötajat ehitusplatsil. nii et äh, peame selgelt välja ütlema, et seda tüüpi tegevus, ehitustegevus ei too mingit kasu Aafrikale. ja tuleb välja, et esitati lausa küsimus Hiinas vangis olevatele inimestele, et kas tahate vangis edasi olla või Aafrikasse tööle minna. aitäh nüüd ma ei tea, kas kolleeg Sterks tahaks veel teha omapoolse kokkuvõtte, aga see on võimalik, palun. suur aitäh! kolleeg Helmel on kindlasti õigus, kui ta ütleb, et sotsiaalsete normide tõstmine sõltub riigis valitsevast heaolust, kui tegemist on rikkama ühiskonnaga, siis toimuvad ka arengud sotsiaalelu valdkonnas ka seda on võimalik Hiinas praegu juba näha. see torkab seal lausa silma ja seal on terve rida asju, mis silma torkavad, nad ei näe võib-olla välja nii, nagu meie oleme sellega harjunud, kuid kui me vaatame maapiirkondadest linna, linda rännanud elanikke, siis nende jaoks toimub tegelikult elatustaseme tõus ja kogu see elatustaseme tõus on olnud väga kiire ja muljetavaldav viimase kolmekümne aasta jooksul. kui aga kolleeg Helmer väidab, et me ei liigu suhetes hiinlastega edasi, siis ma ei ole nõus. me ei tohi unustada, et hiinlased pühendavad äh, väga palju tähelepanu sotsiaalsete tagatiste temaatikale, et Hiina juhtkonnas toimuvad selles valdkonnas ulatuslikud arutelud, loomulikult see ei ole avalik demokraatia, me ei saa täpselt teada, kes väljendab milliseid seisukohti, kuid säärased diskussioonid leiavad aset ja neid diskussioone oleme meiegi hiinlastega pidanud muuhulgas sotsiaaldemokraat äh, Steven Hughes äh, pööras aastatepikku tähelepanu äh, töötajate olukorrale söekaevandustes koostati ka läbirääkimiste põhjal vastav protokoll, jah, see võib-olla ei paranda otseselt kohe olukorda söekaevandustes, kuid eh, see on eh, järjekordne kor-, koht, kus me hiinlastele asja, eh, hiinlastele tähelepanu juhime ja ma arvan, et öö, ei ole ekslik mulje, nagu et hiinlased me, et oleks ekslik arvata, et hiinlased meid ei kuula. Nad kuulavad meid, nad arvestavad omal kombel ja selles mõttes tuleb diskussiooni kindlasti jätkata. me ei saa neid loomulikult sundida, kuid on olemas öö, samas ametiühingute teema, mida ei tohi öö, kõrvale jätta. me oleme eeskätt vastutavad sotsiaalsete küsimuste lahendamise eest. loomulikult on meie jaoks inimõigused olulised ja kui hiinlased soovivad olla ähm, ülemaailmse kaubanduse osanik, siis nad peavad meie seisukohti arvestama äh,. vaatame, kuhu jõuame, aga praegu peaksime siis nüüd hääletama. suur aitäh! suur aitäh, et te väljendasite ka äh, oma seisukohta tasakaalustatult. selle teema puhul on see eriti oluline. palun arvestage, et teiepoolsed ettepa-, muudatusettepanekud tuleb esitada teisel mail kella kaheteistkümneks ja siis meil toimub arutelu, et rääkida nendest muudatusettepanekutest. see toimub kahekümne neljandal ja kahekümne viiendal mail. nüüd me jõuame hääletamise juurde. esimene raport on härra Falbri raport sotsiaalpoliitika, tööhõive ja sotsiaalsete standardite välispoliitiline mõõde, ma olen päris kindel, et te olete kõik ette valmistunud ja teil on kaasas hääletuskaardid. püüame nüüd selle hääletamise ilma elektrooniliste abivahendite läbi viia. kuid kui oleme selleks sunnitud, siis palun nendeks puhkudeks hoidke oma ka kaardid valmis. muudatusettepanek number kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. paragrahv neli, muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, kes on selle poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud seitsekümmend üks on ära langenud. miks? ei, ei, me saame siiski selle üle hääletada. seitsekümmend üks. kes on seitsekümne ühe poolt vastu? erapooletud? tagasi lükatud. paragrahv neli A. TV seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. paragrahv kuus, muudatusettepanek seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend neli ja seitsekümmend viis on identsed, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ma arvan paragrahv kuus A, Inta kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv kuus A, muudatusettepanek seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv seitse, muudatusettepanek seitsekümmend seitse, poolt, vastu erapooletud. aga vaat seda me peaksime siiski elektrooniliselt kontrollima, kuna asi pole selge. hääletamine on avatud kahel inimesel ei ole oma kaarte kaasas sellepärast peame need juurde lisama. Eh, e nelikümmend kolm poolt, kakskümmend, nelikümmend kolme hääletas kakskümmend kaks poolt vastu, üheksateist vastu, seega vastu võetud. jõuame muudatusettepaneku seitsekümmend kaheksa juurde on ära langenud, jätkame muudatusettepanek ka seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend poolt, ah õigus, see on ära langenud, palun vabandust. paragrahv kaheksa A, inta kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend üks, see muudatusettepanek võeti tagasi, kaheksakümmend kaks ja kaheksakümmend kolm, nende üle tuleb hääletada, need on identsed, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli on tagasi võetud, kaheksakümne viies muudatusettepanek on ära langenud, oi ei, ei, seda me siiski saame hääletada, hääletame siis. kaheksakümne üks võtsime vastu, kaheksakümmend kaks võtsime vastu, aga kuidas nüüd siis on? asu, ah, me peame kaheksakümne viienda osas siiski hääletama, no me siis hääletame. poolt, vastu, erapooletud ma arvan, et seda oleks vaja siiski elektrooniliselt üle kontrollida. ei, jah, hääletus on avatud. kaheksakümne viienda punkti üle, muudatusettepaneku üle. ahah, võtsime vastu. kolmkümmend kaks poolt kaheksakümmend kuus, kaheksakümmend seitse ja kaheksakümmend kaheksa on sama sõnastusega, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd muudatusettepanek üheksakümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Inta kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Inta seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Inta kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jõuame paragrahv üks, kompromiss B-ni, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd on üheksakümmend kaks, üheksakümmend kolm, üheksakümmend neli sellega ära langenud, jõuame muudatusettepaneku sada kuus juurde, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd me jõuame kompromiss C juurde, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, siis langevad üheksakümmend viis, üheksakümmend kuus ära, jõuame kompromissini D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud siis vastavalt järgmised langevad ära ja me jätkame üheksakümne üheksandaga poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kaheksa ja sada kuni saja üheni on identsed, hääletame poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaks langeb ära, lähme edasi saja kolmandaga kahes osas, esimene osa hääletame poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jätkame muudatusettepanekuga sada viis, mis on samuti jaotatud kaheks raportööri poolt, raportööri ja proua Perveši poolt. sekretäriaat ütleb mulle, et me ei pea seda hääletama, jätkame muudatusettepanekuga seda seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksa langeb ära, hääletame sada üheksat poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kümme langeb ära, ei lange ära, ei, me peame ikka hääletama. nüüd siis sada kümme. no poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kas te soovite seda elektrooniliselt kontrollida lasta? hästi, no siis kontrollime, et asi oleks ühemõtteline. me hääletame elektrooniliselt sada kümnendat muudatusettepanekut. seega kolmkümmend viis vastu, asi on selge, jätkame TV4-ga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, sada kaksteist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. vähemalt ma arvan nii. tahate kontrollida? suurepärane, kontrollime sada kaksteist. hääletamine on avatud elektrooniline hääletamine on avatud, muudatusettepanek sada kaksteist. kolmkümmend kaheksa poolt, kaheksa vastu. nagu öeldud, vastu võetud. jätkame saja neljateistkümnendaga, see võeti võeti tagasi ja nagu ka sada kuusteist hääletame sada viieteistkümnendat seega, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nüüd meil on kompromiss F hääletus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud seega ülejäänud langevad ära, sada seitseteist ja sada kaheksateist, hääletame sada üheksateist. vastu, erapooletud. see on kahtlane, elektrooniline kontroll, muudatusettepanek sada üheksateist kakskümmend kuus poolt, poolt kakskümmend vastu. seega vastu võetud. me jätkame muudatusettepanekuga TV3, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV9 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud me jätkame kompromissettepanekuga E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis järgnevad langevad ära, me jätkame Inta ühega. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend kolm, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kontrollida ja ka palun elektrooniline hääletus muudatusettepaneku sada kakskümmend kolm osas. kakskümmend viis vastu, kakskümmend kaks poolt, seega tagasi lükatud. Teil on õigus vahel on väga keeruline siit seda näha. muudatusettepanek sada kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd on meil kolm muudatusettepanekut sama sarnase tekstiga, sada kakskümmend viis, sada kakskümmend kuus, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number kuuskümmend kaheksa, seda hääletame kahes osas. esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud seda on vaja kontrollida, elektrooniline hääletus muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa osas. kaheksateist vastu, kakskümmend üheksa poolt, seega vastu võetud. ilmselt kõik ei tõstnud korralikult kätt ja nii on seda väga keeruline lugeda. palun tõstke oma kätt nii, et seda oleks võimalik aru saada. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud minu jaoks oli asi selge oh,. tahate elektrooniliselt kontrollida, kontrollime. hääletus on avatud kuuekümne kaheksa teise osa üle. kakskümmend kolm poolt, kakskümmend neli vastu. seega tagasi lükatud asi on selles, et ühel kolleegil ei ole hääletuskaarti ja ma pean ta lihtsalt siis liitma kas ühele või teisele poole juurde. ah, tal on nüüd kaart siis või? kas teie kaart toodi teile või? Toomas Helmeril ei ole ju kaarti. ja nüüd selgub, et kellel siin veel ei ole oma kaarti. me paneme selle kõik kirja, me jätkame. Äh, nüüd meil on muudatusettepanek Inta kümme, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kaks, poolt, vastu kontrollime, sest keegi, kõik ei näita selgelt, mida, kas nad on poolt või vastu. muudatusettepanek seitsekümmend kaks, elektrooniline hääletamine algas kakskümmend neli poolt, kakskümmend neli vastu. seega oligi see väga keeruline. nüüd üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Inta üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. võeti ju vastu. ah, ei olete kindlad, no ei ole kindlad, hääletame elektrooniliselt. hääletamine on avatud hääletamine on lõppenud, vastu võetud. see on küll täiesti ilmne, et vastu võetud. nüüd muudatusettepanek sada kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis Inta neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Inta viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime pigem hääletame elektrooniliselt muudatusettepanek sada kolmkümmend osas, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. seitseteist poolt, kakskümmend seitse vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd me räägime saja kolmekümne viiendast poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek sada kolmkümmend kuus, see võeti tagasi, hääletame saja kolmekümne seitsme, saja kolmekümne kaheksa, saja kolmekümne üheksa osas. kuna sõnastus on identne, siis ja saja neljakümne osas hiljem. seega nende kolme muudatusettepaneku, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kolm poolt. ah, õigus, see on suuline muudatusettepanek, mille tegi kolleeg Pervers. kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kuus langeb seega ära. ei lange või? seega me peame hääletama sada nelikümmend kuus poolt, vastu. on vaja kontrollida hääletamine elektrooniliselt muudatusettepaneku sada nelikümmend kuus osas, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. võeti vastu kakskümmend seitse poolt, üheksateistkümne vastu. sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa, saja viiekümnes muudatusettepanek, kuivõrd identsed poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kaheksa langeb ära, me jätkame muudatusettepanek sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ma arvan ja ei noh, ikka on vastu võetud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 erapooletud vastu võetud, kümme poolt vastu, erapooletud. vaat seda oleks vaja kontrollida, see asi ei ole päris selge või oli? või oli asi selge? hea küll, oli siis selge. no ja oli siis asi ikka tõesti ilmne, no siis järelikult võeti vastu. muudatusettepanek üksteist. poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist, neliteist võeti tagasi, nüüd on ettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud, aga pigem kontrollime seda elektrooniliselt, muudatusettepanek seitsmeteistkümne osas. hääletamine algas kaheksateist poolt, kakskümmend kaheksa vastu, tagasi lükatud. jätkame kompromiss A-ga poolt oi, palun vabandust, muudatusettepanek kaheksateist, kaheksateist poolt, vastu, vastu võetud. nüüd me jõuame kompromiss A-ni, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend ühe ja üheksateist langevad ära, nüüd on kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kuus ja kakskümmend seitse on identsed. ja kakskümmend viis, kakskümmend kuus identsed, kakskümmend seitse langes ära, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa langevad ära, nüüd siis kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt kolmkümmend kolm, kolmkümmend kuus, kolmkümmend neli, kolmkümmend viis, kolmkümmend seitse, kolmkümmend kaheksa. ei, ei, hääletame ainult kolmekümne kuuendat. ah ei, ei, ei, palun vabandust, me hääletame kolmekümne seitsmendat muudatusettepanekut. ühesõnaga, ülejäänud langevad ju ära, seega jääb ainult üle hääletada kolmekümne seitsme osas, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, kahes osas me hääletame, esimene osa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa lükati tagasi, jätkame äh, põhjenduspunktiga J, muudatusettepanek nelikümmend, nelikümmend üks, nelikümmend kaks, mis on kõik identse tekstiga poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend neli poolt. ei, ei, ma tahtsin selle ju tagasi võtta, kuna see oli asendatud kompromissiga, seega nelikümmend neli võeti tagasi. jätkame kompromissettepanekuga G poolt, vastu, vastu võetud ja seega langevad järgmised punktid ära ja me hääletame põhjenduspunkti K, muudatusettepanek nelikümmend kaheksa osas poolt, vastu, erapooletud. on vaja kontrollida. põhjenduspunkti K, muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, elektrooniline hääletamine kakskümmend võeti vastu kakskümmend kuus kahekümnele. me jätkame muudatusettepanekuga nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see võeti vastu. aga ma ei ole siiski päris kindel, et nüüd siis hääletaksime elektrooniliselt muudatusettepaneku nelikümmend üheksa osas hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaheksa vastu, seitseteist poolt, seega tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend. jätkame viiekümne esimesega, mis võeti tagasi, nüüd on viiekümne teine kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt, vastu, samuti tagasi lükatud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. ma ei tea, kuidas Rahvapartei hääletas. kas see võeti siis nüüd vastu või? ühesõnaga vastu võetud. mul jääb täiesti ebaselgeks, sest osad öö, äh, ei näita selgelt käega, mille poolt nad on. viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 nüüd me peame hääletama tervikteksti osas. elektrooniline hääletus on avatud. hääletamine on lõppenud. ja tulemus üksteist vastuhäält, kolmkümmend kuus poolthäält, seega vastu võetud õnnitlen kolleegi raporti vastuvõtmise puhul. me jätkame järgmise hääletusega. tegemist on proua Sari Esaiahi seisukohaga demograafilised muutused ja nende mõju Euroopa Liidu tulevasele ühtekuuluvuspoliitikale. tegemist on tema ettepanekutega. kas teil on kõigil hääletusnimekiri ees, siis me võime alustada. muudatusettepanek number kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu, vastu võetud, neli, kaks, kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. me kontrollime seda elektrooniliselt. Äh, muudatusettepanek neli, teine osa hääletamine algas hääletamine on lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend viis vastu. see tähendab, see on tagasi lükatud. selles osas oli teil õige, kuid mina siit laua tagant seda asja nii ühemõtteliselt ei näinud. muudatusettepanek number viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud ei ole asi ikkagi selge. elektrooniline hääletus, muudatusettepanek viis osas. number viis osas, nüüd on see lõppenud. nelikümmend üks poolt, kaks vastu, seega võeti vastu. ettepanek seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss. A poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd jätkame. muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss B poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist, kahes osas palun. esimeses osas hääletame poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, vähemasti ma arvan, et see on tagasi lükatud, e, hääletame üheksateist teist osa elektrooniliselt. hääletamine on avatud hääletamine on lõppenud, kakskümmend seitse poolt, kakskümmend üks vastu, seega vastu võetud. ettepanek kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist kahes osas, esimene osa, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt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 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss D, D, D, ma kordan, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd on muudatused kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa poolt, kolmkümmend kaheksa mulle tehakse ettepanek, et me võiksime elat- e, hääletada ploki kaupa, aga ma ei tea, kas see on korrektne. Ah, see ikka ei lähe nii, seepärast hääletame kolmekümne kaheksanda osas, palun. kolmkümmend kaheksa, ainult kolmekümne kaheksanda osas, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend kolm, hääletame kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu. näed, see oli natuke liiga kiiresti. kes on poolt, nelikümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud nelikümmend kuus poolt, vastu, era-, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. ja nüüd me hääletame elektrooniliselt dokumenti tervikuna hääletamine on avatud. üks sotsialistlik saadik äh, hääletab ühe inimese ees lisaks või? aga nüüd asjad klapivad. suurepärane. lõpetame hääletuse nelikümmend üks poolt, kaks vastu, kolm erapooletut. seega vastu võetud, õnnitlen arvamuse koostajat Sari Essayah't. Euh, kallid kolleegid, jätkaksime oma hääletust ja nüüd ähm, jõuame kolmeteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, milleks on Jean Lambertsi raporti hääletus äh, kasutatud tungkütuse radioaktiivsete jäätmete käitlemine. artikkel üks punkt kaks kuusteist, need on korraga hääletusel, kes on poolt vastu heaks kiidetud kuuskümmend üks proua Steinruck, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kuuskümmend kaks samalt autorit, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kaksteist ja kuuskümmend kolm samasugused poolt, vastu, erapooletuid kontrollime üle hääletus on lõppenud, kakskümmend kuus poolt, kakskümmend kaks vastu, üks erapooletu. heaks kiidetud kuuskümmend neli võeti tagasi, edasi kolmteist ja kuuskümmend viis, mis on samasugused poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kuuskümmend kuus, kuuskümmend seitse, kuuskümmend kaheksa võeti tagasi edasi neliteist ja kuuskümmend üheksa, mis äh, tahavad midagi kustutada, need on hääletusel poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viisteist ja seitsekümmend üks, seitsekümmend kaks, kuusteist ja seitsekümmend kolm ei ole vastuvõetavad, seega kompromiss A hääletusel, artikkel neli punkt kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, edasi artikkel neli punkt kaks, kaks äh, sarnast muudatusettepanekut, kaheksateist seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitsekümmend kuus pluss suuline muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud edasi kakskümmend ja seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud, kaheksakümmend poolt, vastu erapooletuid kontrollime üle. ma arvan, et see lükati tagasi. kas kõik on nüüd hääletanud, hääletus on sellega lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend kuus vastu, see on tagasi lükatud kakskümmend üks ja seitsekümmend üheksa. on samasugused, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend üks, kakskümmend kaks on vastuvõetamatud. ei, ei, see oli väga selge. no kontrollime siis üle. palun liiguge edasi veidi aeglasemalt, sest et me ei saa üldse millestki aru. no selge, aga kontrollime siis üle, siis on teil aega hääletada. kontrollime üle kahekümne ühe ja seitsekümne üheksa. kas kõik on hääletanud? keegi vist ikka ei hääletanud. nüüd on kõik hääletanud hääletus on lõppenud, kakskümmend kuus poolt, kakskümmend kolm vastu, nii et see on heaks kiidetud. teen siis rahulikult edasi, kaheksakümmend üks, kes on, ma olen kaheksakümmend kolm poolt vastu, heaks kiidetud, kaheksakümmend neli härra Sookor poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend kaks ja kaheksakümmend viis. kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kaheksakümmend kuus, proua Steinruck, eraldi hääletus, esimene osa, Member States kuni Democratically Controlled, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa, ülejäänud tekst, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. artikkel kuus lõige kolm, number kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number kolm B, kakskümmend neli ja kaheksakümmend seitse. kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend kuus, kakskümmend viis poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud. kaheksakümmend kaheksa langeb ära, aga kaheksakümmend üheksa edasi number üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime üle, aga see on vist ikkagi vastu võetud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kakskümmend kuus poolt, kakskümmend kaks vastu ja üks erapooletu. see on vastu võetud number üheksakümmend üks langeb ära, edasi läheb hääletusele üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, üheksakümmend kolm, härra Händel, siin on osade kaupa hääletus, mida nõudis Rahvapartei nii teksti algusest kuni sõnadeni verifiable manner, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, ülejäänud tekst poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. edasi number kakskümmend kuus, see äh, läheb sellega kokku kahes osas, esimene osa esimene osa. Member States kuni verifiable manner, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, ülejäänud tekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid jällegi heaks kiidetud, edasi artikkel seitse lõige kolm, kakskümmend seitse ja üheksakümmend neli. Need on samasugused, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, edasi artikkel seitse lõige neli, number kakskümmend kaheksa, raportööri oma üheksakümmend viis härra Hendelilt ja lisaks veel suuline muudatusettepanek, mis on raportööri oma, kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu? tundub, et ei ole, kõik läheb hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, artikkel seitse lõige viis, üheksakümmend kuus härra Hendel, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, edasi artikkel seitse, uus lõige viis, üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, edasi artikkel kaheksa, üheksakümmend kaheksa kahes osas sõnadest the safety case kuni risk for workers, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, ülejäänud tekst, kes on poolt, vastu. ma ei tea, mida liberaalid teevad, nii et kontrollime üle. kes on nüüd teise poole poolt? poolt. ei, ei, tõstke kätt, tõstke kätt kes on vastu, kes on erapooletuid, see on heaks kiidetud. number kolmkümmend, see langeb ära, edasi jõuame artikli kaheksa neljanda lõike juurde, kolmkümmend üks ja üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud artikkel kaheksa lõige neli, see on uus, kolmkümmend kaks ja number sada, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, edasi sada üks, proua Steinruck, ka suuline muudatusettepanek, selle vastu keegi ei ole. see sada üks läheb siis hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada kaks sama autor, samad tingimused, kes on poolt, vastu, erapooletuid. see on ka vastu võetud. edasi artikkel üheksa, kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. edasi jõuame artiklini kümme, sada kaheksa, härra Hendel, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kolmkümmend 30 neli langeb ära, nüüd edasi artikkel üksteist sada üheksa. härra Hendel, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. edasi kolmkümmend viis läheb hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. artikkel kaksteist lõige üks, kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. sada üks, sada kaksteist ei ole, ei ole vastuvõetav, edasi tuleb meil number kolmkümmend seitse. ka suulise muudatusettepanekuga keegi vastu ei ole, seega muudetud kujul hääletusel, kes on poolt, vastu, erapooletuid. see on vastu võetud. edasi artikkel neliteist lõige üks punkt seitse, kolmkümmend kaheksa ja sada neliteist, mis on ühesugused, kes on poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. põhjenduspunkt üks, nelikümmend kaks proua Steinruck poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. põhjenduspunkt kaks, nelikümmend kolm, sama autor poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number nelikümmend neli, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, edasi nelikümmend kuus, sama autor, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud edasi num-, kontrollime siis üle. number neljakümne kuue. kui kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud. kakskümmend viis poolt, kakskümmend kolm vastu, see on tõepoolest heaks kiidetud. edasi endiselt põhjenduspunkt kolm, number kakssada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud edasi number nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend kaheksa sama autor poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, põhjenduspunkt üheksateist, nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, põhjenduspunkt kakskümmend seitse, number kolm ja viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. edasi number neli, raportööri oma ja viiskümmend üks härra Hendelilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, põhjenduspunkt number kakskümmend üheksa, muudatusettepanekud viis ja viiskümmend kaks ei ole vastuvõetavad, edasi läheb hääletusele põhjenduspunkt kolmkümmend, kuus ja viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, edasi põhjenduspunkt number kolmkümmend neli, number seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend neli, härra Hendel langeb ära, edasi number kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend viis langeb ära, viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend seitse samalt autorilt, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. Te tahtsite juba kontrollida, enne kui ma jõudsin öelda, milline tulemus oli. edasi number üheksa ja viiskümmend kaheksa, mis on samasugused, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number kümme ja viiskümmend üheksa jälle samasugused poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nüüd edasi number üks ja kolmkümmend üheksa. Need on ka samasugused, kes on poolt, vastu, erapooletuid. see on vist heaks kiidetud, aga kontrollime üle. üks ja kolmkümmend üheksa kas kõik said hääletatud? hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse poolt, kakskümmend kolm vastu, see on heaks kiidetud. edasi number nelikümmend, kes on poolt, langeb ära, vabandust, ja nelikümmend üks läheb hääletusele, kes on poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud, edasi paneme hääletusele terve teksti, seda hääletame elektrooniliselt. härra Serkas, hääletage elektrooniliselt. kas kõik on nüüd hääletanud, hääletus on lõppenud? nelikümmend neli poolt, neli vastu, ühtki erapooletut, palju õnne raportöörile keda siin ei ole. aga küllap jõuan, jõuavad temani ka need positiivsed vastukajad. nüüd edasi viimane hääletus, mis on mis räägib siin suulisest küsimusest ja resolutsioonist. vabandust, siiski jah, resolutsioon täiskogu jaoks ja see räägib Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni koduabiliste konventsioonist. nii et mitte inimesed, kes kodus töötavad, vaid koduabilised. me rääkisime sellest härra Falvriga, kes tundis muret selle üle, et, et kes siia konventsiooni alla täpselt jäävad. nii et äh, siin on kompromisstekst, mille töötas välja raportöör ja variraportöörid. terve suuline küsimus läheb hääletusele, kes on poolt, vastu, kes on erapooletu suuline küsimus on heaks kiidetud nelja vastuhäälega. ja nüüd läheb hääletusele kompromisstekst. see on siis resolutsiooni ettepanek. terve tekst läheb hääletusele ilma põhjenduspunktita kaks D, lõiketa viis ja lõiketa kaheksa. kes on teksti poolt sellisel kujul? me teeme seda hääletus äh,, elektrooniliselt, vabandust. ja, jah, tema on poolt muidugi. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? nelikümmend kolm poolt, viis vastu, äh, mitte ühtegi erapooletut kompromisstekst on heaks kiidetud ilma nende kolme lõiget, nende kolme osata, mida me hääletame nüüd eraldi. kõigepealt põhjenduspunkt D, sõnad on the insertion of the word, vabandust, põhjenduspunkt D, teeme ettepaneku lisada sinna kaks korda sõna undocumented Te nüüd saate hääletada, nii et kui te nõus ei ole selle lisandusega, siis hääletate ja siis hääletate vastu, kui te nõus ei ole. nii et panen hääletusele sõna undocumented lisamise põhjenduspunktide e. hääletus on alanud, palun. tundub, et keegi ei ole veel hääletanud. ja see ei olnud mitte härra Serkas tundub, et keegi ei taha hääletada. aga nüüd vist on kõik hääletanud. kakskümmend neli poolt, kakskümmend kolm vastu, nii et pannakse siis see sõna siia sisse. edasi lõige viis. lisame või mitte vastavalt hääletusele siia sõna miinimumpalk. hääletus on avatud elektrooniline hääletus, kes toetab sõna miinimumpalk siia lisamist? kas kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud. kaheksateist poolt, kakskümmend kuus vastu, kaks erapooletut. ja siia neid sõnu ei lisata. jõuame nüüd lõikeni kaheksa teen ettepaneku hääletada esialgset kompromissteksti, kes on poolt, seda teeme siis elektrooniliselt. vabandust, mitte kes on poolt, vaid et hääletus on alanud. kui kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend kaheksa vastu, ühtegi erapooletut lõiget kaheksa ei kiideta heaks ja nüüd panen hääletusele number neljakümne kaheksa, mis on proua Harkini muudatusettepanek, kes on poolt, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, nelikümmend kaheksa on vastu võetud kolme vastuhäälega, nüüd panen hääletusele, elektroonilisele hääletusele terve teksti hääletus on lõppenud. nelikümmend poolt, seitse vastu. suur aitäh! ja nüüd siis räägime sellest täiskogul. nii et räägime sellest maikuisel täiskogul Euh, me oleme hääletustega nüüd lõpule jõudnud ja hetkeks peatame oma töö selleks, et äh, siia laua juurde koguneksid uued inimesed. Bien, chers collègues, je vous propose de kallid kolleegid, palun jätke oma jutud sinnapaika. meil lõppes siin just väga oluline hääletamine. Et Monsieur le Président, je, merci d'être euh, parmi nous suur aitäh meie külalisele, sotsiaalkaitsekomitee esimehele. Te olete ilmselt harjunud äh, juba parlamendi kommetega pärast hääletusvooru leiab aset siin nii-öelda lisaaeg. ja sellest tulenevalt ongi siis praegu siin saalis selline olukord, aga ma kin-, kinnitan teile, et meie arutelu leiab kindlasti aset väga heades tingimustes. tahaksime kõigepealt teid õnnitleda teie uue ametikoha eest. selle aasta algusest olete Euroopa Liidu Sotsiaalkaitsekomitee esimees. meie parlamendikomisjoni jaoks olete teie väga oluline, sest kui ma vaatan neid erinevaid komisjone, mis on aluslepingutes ette nähtud, siis on seal sotsiaal, või vabandust, tööhõivekomitee, aga on ka sotsiaalkaitsekomitee. ja kindlasti ka teie komitee arvestab sellise kahepoolsusega. Teil on juba kombeks käia regulaarselt tööhõivekomisjonis siin tekkis väike paus siiski minust mitteolenevatel põhjustel, ma loodan, et nüüd jälle hakkate siin regulaarselt käima, vähemasti iga aasta, selleks et te saaksite meile teada anda sellest, kuhu olete jõudnud oma väga olulise komitee tööga. paljud teemad, millega te tegelete, on ju tegelikult liikmesriikide pädevuses. härra esimees, teil on sõna selleks, et rääkida äh, kõige päevakajalisematest küsimustest teie juhitavas komitees? ja ühtlasi, millise hinnangu annate teie avatud koordinatsioonimeetodile ja uuele raamistikule, mis tekkis Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga Teil on sõna, palun. suur tänu, proua esimees, heade sõnade eest. see on tõesti, tõesti väga kena. räägin nüüd edasi inglise keeles oma sissejuhatuses, kui teile sobib. ja kui teil on küsimusi, siis üritan vastata omaenda emakeeles, milleks on hollandi keel. Let me first thank you for the opportunity to be here mul on väga hea meel, et ma saan teie ees esineda, tutvustada teile eh, Euroopa Sotsiaalkaitsekomisjoni tegevust. ja ma arvan, et eh, meil on vaja omavahel koostööd teha ning eh, kui sageli ma teie juures käin, see on juba teie otsustada, kas see on siis üks kord aastas või rohkem selleks, et edastada teile informatsiooni. esimene märkus eh, on selline, et me peame eh, õppima eh, sellest, tegema järeldused sellest, mis on juhtunud oluline on anda hinnaks sotsiaalkaitsemeetmetele see on äärmiselt oluline aspekt sotsiaalse ühtekuuluvuse puhul ning äh, Despite the continuing political ins ins insistence on their central äh, praegune aeg ähm, majanduses on selline, mis nõuab, et väga oluline roll oleks ka sotsiaalküsimustel ja minu komitee Eh, tegeleb just selle nimel, et eh, oleks võimalik tagada tasakaalu majanduslike, finants- ja sotsiaalsete aspektide vahel. ma eh, tulen selle teema juurde hiljem tagasi. mulle tundub, et selline keskne sõnum, mida meie komitee on, mis meie komitee välja saadab ja me ütleksime niimoodi, et kõige eh, haavatavamaid tuleb kaitsta, on eh, vaja eh, tagada, et toimiksid ja taastuksid sotsiaalkaitsemehhanismid. ja oluline on see, et oleks omavahel seotud tõhusus ja efektiivsus enne kui ma nüüd hakkaksin rääkima, eh, mida me teeme, milline on meie tööprogramm, eh, räägiksin ma uuringutest. võib-olla te teate, et Sotsiaalkaitsekomitee eh, on loodud aluslepingu sada, saja kuuekümnenda artikli alusel, ta on nõuandev komisjon siin, komitee siin toimub Äh, arvamuste vahetus liikmesriikide ja äh, komisjoni vahel. Äh, poliitilised otsused langetatakse nõukogus. kasutatakse ära kümne aastast kogemust, mis on meil sotsiaalkaitse vallas. me oleme teinud koostööd EBSCO nõukoguga ja et, nii nagu näeb ette alusleping, tuleb meie komitees kokku kakskümmend seitse liikmesriiki. meie öö, äh, oleme hõlmatud kõikide sotsiaalpoliitiliste küsimuste öö, ähm, arutamisel ja me tegeleme ka sotsiaalse hõlmatuse poliitikatega. nii et, et kokkuvõtlikult öeldes, et mina ei ole teie ees mitte ainult ametnikuna, vaid siin selleks, et me edendaksime koostööd sotsiaalküsimuste ja sotsiaalkaitse vallas. detsembris möödunud aastal võtsime vastu oma tööprogrammi ja võib-olla ma siin tutvustaksin teile mõnda eh, teemat, mida me hakkame tegema sel aastal ja järgmisel aastal. kõigepealt on oluline nimetada seda, et meie komitee Äh, jälgib pidevalt seda, äh, milline on siis äh, majandusolukorra ja rahandusolukorra mõju sotsiaalsetele küsimustele. me tegeleme siis sotsiaalkaitse ja sotsiaalse hõlmatusega ning meie töö on oluliseks osaks Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias, mis möödunud aastal välja võet-, vastu võeti me ka vaatame, milline on ehm, edasiminek sotsiaalse hõlmatuse osas. ja ehm, muude asjade hulgas me vaatame ka siis neid ehm, kompleksseid suuniseid, mida nimetatakse IG kümme meie anname oma panuse nõukogu või komisjonis Eh, soovitustele, mis puudutab eh, kahekümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat ning eh, me tegeleme metoodikaga ning andmete kogumisega selles vallas. me E, teeme e, koostööd ka e, majanduspoliitika komisjoniga, mis puudutab strateegiat kaks tuhat kakskümmend. meie arvame, et see on väga oluline aspekt meie töös küsimuse all ei ole mitte ainult majandusküsimused, vaid siin on vaja vaadata ka elanikkonna vanust sellepärast, et pensionid on tegelikult eh, võtmetähtsusega küsimused eh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta just rahvastiku vananemise raporti eh, mm, koostamisel anname me ka oma panuse. mis puudutab sotsiaalseid üldhuviteenuseid, siis see on meie jaoks väga oluline teema. me Äh, alustame äh, tööd äh, sellel teema kallal reformikomisjonis järgmistel nädalatel. me oleme andnud oma panuse ka nende raportite koostamisele, mida komisjon esitas möödunud aasta lõpul vaja on vaadata läbi riigiabi reeglid. juunikuuses me esitame Äh, arvamuse selle kohta, äh, kuidas oleks võimalik parandada töökohtade olukorda selles uues Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia vallas. meil on olemas äh, töögrupp, mida juhib meie prantsuse kolleeg, kes näeb vaeva selle kallal, kuidas oleks võimalik muuta avatud koordinatsioonimeetodit võrreldes sellega, kuidas me seda praegu kasutame. ja eh, toimuvad ka konsultatsioonid tööturu osapooltega selles vallas. rõhutaksin siinkohal, eh, kuivõrd oluline on üksteise käest õppida meie komitee mängib ka eh, aktiivset rolli just sotsiaalse hõlmatuse platvormi väljatöötamisel eh, ja eh, me mm, esitame ka dokumendi ühtekuuluvuspoliitika tulevuse, tuleviku osas ja kuidas see sõlmub siis kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga. me oma töös rõhume just sotsiaalkaitsele ja sotsiaalsele hõlmatusele E, ja kuidas oleks võimalik kõike seda saavutada e, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia vallas. nii nagu ma juba varemgi ütlesin, meie e, esitame seireraporti sotsiaalkaitse osas ja just käsitleme sotsiaalset dimensiooni kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias EBSCO nõukogu järeldused analüüsivad kuidas on võimalik vähendada vaesust, kuidas kaasata inimesi ja üks meie sõnum on see, et me anname oma panuse selle raporti koostamisele. vaesuse vähendamine ja sotsiaalne hõlmatus on väga oluline, nelikümmend miljonit inimest elavad vaesuse piiril ning eh, meil eh, on eesmärgiks just juhtida valitsuste tähelepanu sellele, kuivõrd oluline see on kahe tuhande kahekümne, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia valguses on eh, vaja tagada vaesuse vähendamine, see on üks strateegia osa EBSCO nõukogu järeldustes rõhutatakse samamoodi, et et tegelikult eh, tulemused eh, jäävad eh, väiksemaks sellest, mida eeldatakse. selles osas, et kakskümmend miljonit inimest vaesusest välja tuua. nüüd meie põhisõnumid veel räägivad sellest et vaja on kaitsta inimesi konsolideerivate meetmete eest, et see, selle maksimumkoormus ei langeks lihtsale inimesele. E, on vaja tagada tulevikus pensionisüsteemi elujõulisus. pensionisüsteemid on väga olulised e, oluline on see, et eh, valitsused hõlmaksid sellesse süsteemi nii valitsused kui inimesed endad, et mitte keegi ei jääks kõrvale sellest süsteemist. ja lõpuks on vaja eh, tugevdada võimekust hinnata sotsiaalsete aspektide mõju ja ma tahaksin öelda teile avameelselt et tegelikult minu komitee tunneb muret selles osas, et eh, kui eh, on mm, ülevaated eh, majanduskasvust, siis see see ei viita sellele, et me tuleksime toime Euroopa kahekümne, kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidega. Eh, need eh, mm, õppetunnid, mida me oleme saanud esimesest semestrit, peavad viima eh, selleni, et meie töö tulevikus meie komisjonis oleks paremini korraldatud ja see aitaks kaasa üldiste eesmärkide saavutamisele. meil on vaja kompleksset lähendamiseks selleks, et vähendada vaesust, tagada sotsiaalne kaasatus ja Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia mm, ellurakendamine. E, e, sotsiaalküsimused on väga oluline e, plokk kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast. meil on vaja tarka jätkusuutlikku majandust ja sotsiaalset hõlmatust, aga kahjuks reaalsus ei ole päris niisugune ja sellepärast, nii nagu ma ütlesin, on meil vaja eh, õppida sellest, eh, mida me oleme näinud ning ennast kokku võtta. Eh, komitee määrib, mängib olulist rolli strateegia elluviimisel. meil on head suhted ning me tervitame häid suhteid ka teie komisjoniga novembris kaks tuhat üksteist toimub meil koosolek märk, kus Poola eesistujana tegeleb ka sotsiaalküsimustega ning eh, see on tõepoolest võimaluseks eh, meie eh, suhete arendamiseks. suur tänu! Ehm, um, suur tänu! tänan teid selle eh, ettekandes, ütleb härra Rossa, te tõepoolest tõstatasite väga palju huvitavaid punkte. Te ütlesite, te kõigepealt viitasite nõukogu järeldustele, eh, mis puudutas siis fiskaalset konsolideerumist ja seal oli välja toodud vajadus kaitsta kõige haavatavamaid on tegelikult eh, väga palju inimesi, kes jäävad kõige haavatavamate kategooriast välja. kui te vaatate statistikat, siis üks viiest inimesest on tegelikult eh, ohus eh, langeda, nende puhul on olemas oht, et nad langevad vaesusesse ja nüüd see nelikümmend miljonit, kes on juba tõepoolest vaesed. kas see kas nüüd need on kõik hõlmatud selle kategooriaga kõige haavatavamad? Need äh, äh, eesmärgid, mida teie arvates liikmesriigid peaksid endale seadma, äh, kui nad võitlevad vaesusega. nüüd teine asi, mis on parlamendile muret teinud, kui valmistati ette kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, on just see suunis vaesuse osas tööhõive eh, suunised on olulised, aga vaesus on laiem probleem. ja vaesus ähm, tekib nende inimeste puhul, kes ei ole ainult jäänud ilma tööta, vaid kes on näiteks vaesed, vaid eh, see tekib ka inimeste puhul, kes on näiteks noored, liiga noored, liiga vanad. kas eh, tegelikult Sotsiaalkaitsekomitee komitee tegeleb ka niisuguste küsimustega, e, kas e, siis, kui te räägite kõige haavatavamatest, e, hõlmab ka seda iga viiendat inimest, kes võib jääda vaeseks ja kas siis vaesust käsitletakse ka tööhõime suunistes, kui me räägime kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast ja teie ütlesite oma sissejuhatuses ka, et te tegelete üldist sotsiaalhuvi e, teenust seid pakkuvate, üldhuvi pakkuvate teenustega ja e, mina olen raportöör selles küsimuses. ja üks ettepanek, mis ma oma raportis, e, mis minu raportis on, on see, et peab olema niisugune rakkerühm, mis on kõrgetasemeline, hõlmab kaasates erinevaid osapooli, kus oleks hõlmatud erinevad komisjoni peadirektoraadid, kes tegelevad eh, sotsiaalset üldhuvi pakkuvate teenustega, eh, mis mõjutavad neid eh, teenuseid, seal on vaja hõlmata ka tööturu osapooli kõiki neid, kes pakuvad sotsiaalseid üldhuviteenuseid. Eh, hõlmatud peab olema nõukogu ja komisjon. ja kas sotsiaalkaitsekomitee ei saaks võtta endale niisuguse funktsiooni, see ei ole mm, praegusel hetkel eh, tema roll, aga see, mida te täna hommikul rääkisite, andis mulle nagu eh, kindlust, et midagi võiks muuta, sest te ju praegu ütlesite, et teie roll on ainult nõuandev, aga kas niisugune kõik kõrgetasemeline eh, komisjon ei võiks siis eh, nagu anda hoogu eh, sellistele mm, erinevatele foorumitele, erinevatele organitele, kes tegelevad selle teemaga sellepärast et äh, oluline on ka äh, poliitiline roll, sest siiski teie ütlesite, et Sotsiaalkaitsekomitee on ka poliitiline. ja igatahes mind küll huvitaksid teie vaated äh, just nimelt nende küsimuste osas. Dank u wel. Ik zal nu in het Nederlands spreken, dus ik geef u even gelegenheid om... ma räägin nüüd hollandi keeles, siis on teil ka võimalus omale kõrvaklapid korraks pähe panna. ma tuleksin teie esimese küsimuse juurde, mis puudutab meie vaesuse definitsiooni. selles osas tahaksin viidata rahvuslikele definitsioonidele, on rahvuslikud asjaolud ja suveräänsed otsused, mis kehtivad eh, siseriiklikul tasandil, sest Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia tegelikult algab sellest, et et äh, liikmesriikide valitsused ja parlamendid asuvad tegutsema, alles seejärel äh, tuleb sinna juurde lisandväärtusena äh, Euroopa Liit. ja kui me räägime tööturu direktiividest, siis meie arvamused võivad olla erinevad, kuid need on meie tegevuse lähtepunktiks tõden, et seisame tegelikult dilemma ees ja selle dilemmaga tuleb tegeleda selleks, et välja selgitada, äh, kuidas töötada lepinguga, mis tegelikult on selline, nagu ta on. asi on selle, et sotsiaalne demonstratsioon peab leidma täiesti kindla koha ja et äh, strateegia kakskümmend kakskümmend raames tuleb sellega tõsiselt tegeleda viitaksin ühelt poolt sellele dilemmale, kuid samas ei tohi unustada, et Sotsiaalkaitsekomitee raames on eriarvamusi selles osas, kuidas selle dilemmaga ringi käia. seega ma tahaksin loota teie mõistmisele, et ma võin küll defineerida selle probleemi Sotsiaalkaitsekomitee töö raames, kuid ma ei saa minna konkreetsemaks kahjuks täpsemalt ei saa ma seda küsimust käsitleda. nii, ja nüüd tuleksin teie märkuse juurde, mis puudutab üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid. ma tean, et et Euroopa Parlamendi seisukohalt on see teema erakordselt oluline. võin teile kinnitada, et Sotsiaalkaitsekomitees tegevuses kuulub see teema esmaprioriteetide hulka me saame nõustada, me saame nõu anda teistele Euroopa Liidu institutsioonidele. me valmis, aitame valmistada ette istungeid, aitame valmistada dokumente, mis hiljem tulevad arutlusele nõukogus, kuid me e, meil on nõnda öelda mitteformaalne töörühm, e, see on üsna uus töörühm, tegemist on mitteformaalset töörühmaga, kuid see töörühm tegeleb just eeskätt õiguslike alustega, mis seonduvad selle temaatikaga, niisuguse õiguslike aluste tundmaõppimine on erakordselt oluline sest erinevates liikmesriikides on õiguslikud alused erinevad ja alles siis, kui me tunneme äh, neid õiguslikke aluseid põhjalikult, saame me rääkima üldiste huvi pakkuvate sotsiaalteenuste kvaliteedi tõstmisest Euroopa siseturul. ma leian, et meie Sotsiaalkaitsekomitee tegevus peaks olema tihedalt seotud äh, Äh, tööhõivekomisjoni tööga. aga ma leian, et enne kui me selles vallal tõsist koostööd äh, alustame, pean äh, konsulteerima meie komitee liikmetega. kui me räägime dokumentist, mille kallal praegu äh, tööd tehakse, kui me räägime üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste raportis, siis me peame sellega, seda veel oma komitees lähemalt arutama, aga me teeme seda lähitulevikus. Madam suur aitäh, proua Oomen Ruiten, palun. proua esinaine, härra Peets tahaksin tänada teid A selle eest, et te siia tulite ja B selle eest, et te andsite meile nii suurepärase ülevaate oma tööst, et te mm, tegite väga hea sissejuhatuse. me oleme korduvalt rõhutanud et kõige parem on see, kui inimestel on tööd, see on parim garantii eh, inimesi vaesusest väljatoomiseks ja selles mõttes on see töö olemasolu väga tähtis. kuid selle nimel peab rakendama spetsiaalseid erilisi meetmeid, et inimestel tööd oleks kui heita kõrvale need mured, mis teil seonduvad Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiaga ja jättes kõrvale asjaolu, et eh, see dokument pole tihedalt seotud sotsiaalse emotsiooniga, eh, tahaksin öelda, et meil on vaja instrumenti, meil on vaja sotsiaalfonde, meil on tarvis öö, eh, neid instrumente kasutada, mis meil olemas on, sest on oluline, et me ühiskonna heidikuid, ühiskonna öö, vaesemaid kihte tõepoolest sisuliselt toetada saaksime. tahaksin teada, kas ka sellel tasandil on olemas teil võimalusi selleks, et me võiksime sellele senisest enam ja keskendatumalt tähelepanu pöörata. et tõepoolest midagi ka saavutada. loomulikult tõusetub küsimus elukvaliteedist te ütlesite ise, et Euroopa tasandil me ei saa tegelikult midagi erilist muuta, sest see küsimus on liikmesriikide pädevuses, kuid on olemas ju direktiive. mõtlen näiteks pensionisüsteemi puudutavaid direktiive, ise osalesin selle väljatöötamises, on olemas, mis on olemas dokument, mis tegelikult kirjeldab eh, eh, pensionisüsteemide sammaste toimimist. loomulikult seda ei saa määratleda Euroopa eh, tasandil, aga kui me vaatame üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid, siis selge on see, et liikmesriikide vahelised erinevused on väga suured ma arvan, et me peaksime oma tööd jätkama, me peame seda äh, diskussiooni süvendama, sest on ju oluline, et me pööraksime tähelepanu sellele, et üks kolmandik meie ühiskondadest ei vajuks vaesuse sohu, e, et ei tekiks järjest suuremad käärid e, vaesemate, rikkamate kihtide vahel. suur aitäh! E, ütleb härra Peets, te olete pärit madalmaadelt ja loomulikult öö, ma loodan, et teie kiitus ei seondu sellega, sest ka mina olen pärit Hollandist. tahaksin rõhutada, et minu eesmärgiks on nende probleemide lahendamisel leida maksimaalselt äh, suur ühisnimetaja Äh, muuhulgas küsimustes, millele te äsja viitasite. tee vaesusest välja on erakordselt tähtis ja leiab meie komitees regulaarset käsitlemist. seetõttu olen sunnitud taaskord tõdema, et on erakordselt oluline, et teie tööhõivekomisjon eh, ja meie töötaksime väga tihedalt koos on oluline sotsiaalselt aktiveeruda ent ja sotsiaalseid tagatisi luua, kuid olulised on ka töökohad. ja see tähendab seda, et me peame tegelema sotsiaalse kaasamisega ja kõikide nende öö, väga oluliste momentide vahel tasakaal leia, leida. mitte sugugi pole alati lihtne öö, leida niisugust mudelit, või lahendit, mis toimiks edukalt kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. ja kui me räägime võimalike muude kasu-, instrumentide kasutamisest, siis äh, meie komitee tegeleb strateegia kakskümmend kakskümmend äh, operatsiooniliste võimalustega, nagu viitasin juba oma sissejuhatuses, äh, on meie jaoks öö, oluline ka Ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamine selleks, et e, koos Sotsiaalfondi vahenditega tagada Euroopa Liidu kakskümmend, e, kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamine, e, eeskätt sotsiaalkaitse vallas. kui me räägime pensionisüsteemidest, siis see on väga keeruline teema ma leian, et ma ei peagi loomulikult teile seda siinkohal eraldi rõhutama, eh, sest me kõik teame, et pensionisüsteemid on liikmesriikides erakordselt erinevad ja ka meie komitees on leidnud aset väga põhjalikud, ent samas väga keerulised eh, diskussioonid, kui me räägime indikaatoritest ja selles mõttes meil on vaja oluliselt teha paremat koostööd majanduspoliitika komiteega. Äh, proua Omenreuten, tahaksin veel äh, lisada, proua esimees. Te väljendate oma arvamustes seisukohti ja te töötate nende kallal, ma tahaksin teada, kas teid, eh, kas te olete kindel, et neid keegi komisjonis ka loeb? härra Peets. ah, te mõtlete Euroopa Komisjoni? ja komisjoni esindajad küll siin praegu ei ole, kuid ma arvan, et võin kinnitada, et komisjon loeb neid dokumente. Äh, sest äh, sotsiaalkaitsekomitee dokumendid on väga olulised ja me loomulikult arutame seda ka oma komitees. härra Kristensonil on veel sõna, aga enne kui ta, teile sõna annan, tahaksin veel meelde tuletada, et sotsiaalkomitee roll ei ole mitte suunatud niivõrd kom-, Euroopa Komisjonile, kuivõrd nõukogule. härra Kristjanson, palun. Øh, suur aitäh suur tänu sissejuhatava tutvustuse eest. mul oleks küsimusi selle raporti kohta, mida te praegu välja töötate ja mis kirjeldavad hetkel sotsiaalolukorda liikmesriikides. Te rääkisite võtmetähtsusega valdkondadest strateegias kaks tuhat kakskümmend, aga tahaksin teada, kas me räägime siin ka tööturust liikmesriikides, näiteks sisserännanud töötajate osas, aga ka vaeste töötajate osas? sest et isegi, kui inimene töötab, siis võib juhtuda, et ta ei tule ots otsaga kokku, sest et palgad on lihtsalt niivõrd madalad. nii et kas raport tegeleb ka selle küsimusega? wat betreft de problematiek van de migratie en de... mis puudutab rännet, töökohtade otsimisega seotud rännet, siis ma leian, et see on eeskätt öö, äh, töökomitee pädevuses. meie vaatame sotsiaalseid aspekte, mis seonduvad vaesusega. see on nagu meie pädevuse küsimus. aga ma tahaksin lisada omalt poolt, et me töötame, me peame välja töötama menetlused, kuidas tõsta oma komitee panust. kuid põhimõtteliselt on see meie töö osa küll, jah. Bien, alors monsieur De Rosa. härra De Rosa soovis mult veel kord sõna, annan talle selle sõna ja siis saate teie uuesti vastata. suur tänu kui te vastasite proua Oman Reutenile, siis te ütlesite, et tööhõive on kõige parem lahendus vaesuse vastases võitluses. ma ei vaidle vastu, aga see tähendab, et tööhõive peab olema korralik ja hea. ma tean, et Iirimaal on palju töötavaid inimesi, kes on ohus langeda vaesusesse eriti äh, selline oht on pensionäride puhul, kui nad on naised. sellepärast äh, mina tegelikult tahaksin äh, teada saada, kas ikkagi see sotsiaalkaitsekomitee ei mm, vaata asja liiga kitsalt, kuidas see seondub tööhõive suunistega sellepärast et üks viiest on eh, vaesuse ohus ja tegelikult need inimesed võivad ka töötada või nad võivad olla pensionärid. Eh, vaesusohus on ka paljud naised, eh, ka lapsed, üksikvanemad. ja neliteist miljonit inimest Euroopas on ikkagi tõsiselt vaesed kui me tegelikult tahame vaesuse küsimusega eh, tõsiselt tegeleda, siis me peame vaatama, kus see vaesus on. ma tahaksin, et te valgustaksite neid küsimusi. Eh, eh, aitäh. ma tahaksin öelda seda, et olen alati olnud seisukohal et me peaksime kasutama Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni eh, definitsiooni ja see kõlab decent work. ma leian, et eh, ILO definitsioon decent work, et see on just see definitsioon, mille, mis peaks olema meie tegevuse aluseks, millest me peaksime lähtuma selle kohta on olemas vastavaid andmeid, ma ei tea neid andmeid peast, kuid ma saan teile vastata kirjalikult. tahaksin ka ise sõna võtta kahes teemas. kõigepealt makromajanduslikest näitajatest, mida hetkel majandusvalitsemise raames välja töötata, töötatakse nagu te teate, on Euroopa Parlament ka välja kujundamas oma seisukohti selles osas ja tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjon on töötanud välja arvamusi näiteks äh, makromajanduslike tasakaalu puudumise osas, samuti kasutatavate makromajanduslike näitajate osas ainus äh, jutumärkides nii-öelda sotsiaalnäitaja, mida arvesse võetakse, äh, räägib tööühiku hinnast. ja paljud meist arvavad, et see tegelikult äh, ei ole üldse asjakohane liikmesriikide konkurentsivõime hindamisel Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia on meile veidi muret tekitav, sest et võib juhtuda, et kui mingeid uusi näitajaid arvesse ei võetaks, siis jääb see strateegia vaid paberile. millised on arvamused selles osas teie komitees ja te peaksite ohjad enda, enda kätte haarama selleks, et sellekohast sõnumit ka levitada. mehhanismid on väga keerulised, mida kirjeldatakse ühes teiepoolses dokumendis, loomulikult komitee, teie komitee mängib selles osas ka oma rolli, kui seda kõike ellu rakendada. nii et kuidas siis teha nii, et äh, teie komitee mured tõepoolest ka vastukaja leiaksid. ja minu teine küsimus, äh, see puudutab Euroopa Sotsiaalfondi. Te rääkisite, et tulevikukavad peavad võimaldama ellu rakendada Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat. loomulikult ka meie komisjonis enamus selles osas teid toetab, aga siiski siin tõstatuvad kaks eri aspekti. esiteks äh, kuidas olla kindel, et Euroopa Sotsiaalfond just seda eesmärki toetabki ja et sellest ei võetaks raha mitte sanktsioonide jaoks stabiilsuse ja kasvupakti tarve, tarvis, nii et kas sellest olete teie juba rääkinud oma komitees ja teiseks see tingimuslikkuse aspekt, kuidas teha nii, et see oleks nii-öelda positiivne tingimuslikkus. et see oleks strateegia ellurakendamise teenistuses ja mitte vaid sanktsioone määrav tööriist ja järelevalvevahend. mis oleks majanduslikult väga ebaõiglane ja kindlasti ka täiesti ebatõhus. Uw äh, eerste vraag mis puudutab teie esimest küsimust, ütleb härra Peets. praeguses protsessi järgus ei saa ma midagi eel, juba eelnevalt öeldule lisada. see seondub protsessi kuluga. kõigepealt on ju majandusvalitsemise teema tervikuna ja ma tahaksin rõhutada, et seda probleemi nähetakse väga erinevalt, sõltuvalt sellest, missugune Euroopa Liidu liikmesriik parasjagu sõna võtab. liikmesriigid on seisukohal, et kogu protsess peaks kulgema piisavalt läbipaistvalt selleks, et igaüks Euroopa Liidus saaks jälgida, kuidas see integreeritud strateegia siis elluviimist leiab Ehm, kõik need poliitilised eh, lahendused, see on nõukogu küsimus, mitte meie sotsiaalkaitsekomitee eh, küsimus, sest see ei ole meie pädevuses. loomulikult peame me seda teemat veel põhjalikult arutama, nüüd aga kui rääkida sotsiaalfondist kas äh, ei oleks ikkagi vaja näitajat vaesusevastase võitluse osas, äh, noorte tööhõive osas, millised on sotsiaalsed näitajad, mida meil vaja oleks? Äh, äh, ja meil on hetkel siiski indikaatorid olemas. Need on poliitiliselt määratletud indikaatorid vastava indikaatorite alatöörühma poolt, neid tuleb veel vaadata ja neid tuleb arutada, valmistades ette järgmisi protsessi etappe, seda me ka teeme, milline saab olema tulemus, seda ma nüüd küll täna öelda ei saa, tegemist on käivitunud protsessiga, mis kulgeb. ja kui me räägime Sotsiaalfondist, ma ju juba ütlesin, et oleme esitanud omapoolse arvamuse nii liikmesriikidele kui komisjonile. me ei rakenda kogu asja, seda teeb ju komisjon ja see on, need on ka meie lähtepunktid. lähtepunktid, mis meile on olulised. suur tänu selle esimese mõttevahetuse eest kindlasti on meil tulevikus võimalik teistest teemadest rääkida, muuhulgas ka sotsiaalset äh, huvi pakkuvate sotsiaalteenuste osas. kui ma vaatan seda, mille, mida arutati ECOFINis eelmisel nädalal, siis äh, nemad räägivad juba konkreetselt näitajatest, mis jäävad siis nendeks äh, esmatähtsateks äh, makromajanduslikeks äh, majandus- või majandusnäitajateks, mida võetakse arvesse majandusvalitsemise osas. ja jällegi seal nimekirjas on vaid üks näitaja, mis arvestab ka sotsiaalküsimustega, mis räägib tööühiku hinnast ja millest meie arvates kindlasti ei piisa, et arvestada kõiki sotsiaalseid probleeme. Ehm, eh, härra Peets, ma tahaksin veel kord rõhutada, et praegusel hetkel meil on jätkusuutlikkuse indikaatorid olemas küsimus on ainult selles, kas nad on piisavad, kas neid kasutatakse piisavalt. mulle tundub, et me peaksime, et indikaatorite eh, väljatöötamise alarühmas vaatama, kas on oluline neid üle vaadata või analüüsida. suur aitäh täpsustuse eest, te teate, et Belgia eesistuja tegi tööd selle nimel, et oleks need näitajad olemas et sellest oleks ka tõesti kasu, aga see, et nad on nüüd kuskil olemas ja ei ole päris sama kui see, et neid päriselt ka äh, õigel eesmärgil ära kasutatakse. ja meie arvates on see ikkagi oluline, et neid päriselt ka kaset-, kasutatakse. suur aitäh selle mõttevahetuse eest ja kohtume juba järgmisel korral ja siis võib-olla räägime ka oktoobrikuisest sündmusest, aitäh! hästi, lähme siis äh, järgmise hommikupoolse päevakorrapunkti juurde, milleks on Euroopa Komisjoni ettekanne tööstuse restruktureerimise katseprojekti ja järelmeetmete kohta. tahaksin anda sõna härra Lebrunile komisjonist, palun. Merci, madame la suur tänu, proua esimees, ütlen paar sõna enne, kui annan sõna kolleegidele Maailma Tööorganisatsioonist, kes, Rahvusvahelisest Tööorganisatsioonist, kes koos meiega seda katseprojekti ette valmistasid. restruktureerimine on seotud muutuva majanduskeskkonnaga ja see ei tulene mitte ainult kriisist või majanduslikust olukorrast, need äh, muutused on struktuurilised ja äh, seega leiavad need aset pidevalt, ükskõik kas uute tehnoloogiate osas, äh, üleilmastumine, demograafilised arengud, kliimamuutuste vastane võitlus, uued tooted ja nii edasi. restruktureerimise all mõistame meie tööjõu muutusi ettevõtte raames ja need fenomenid on täiesti vältimatud, leiavad aset pidevalt ja need on ka absoluutselt vajalikud selleks, et Euroopa majandus edasi areneks ning et elanikud hästi elaks. kasud jagunevad ajas ning samuti ka erinevate piirkondade vahel. restruktureerimine on aga punktuaalne, ähm, hetkeline ja koondub ühte konkreetsesse piirkonda. ja seega võivad restruktureerimisel olla ka ühe konkreetse piirkonna või töötajate hulga jaoks negatiivsed mõjud ja äh, võib seda piirkonda mõjutada äh, negatiivselt ka keskpikas perspektiivis. kuidas saaksime teha nii, et äh, need inimesed, keda restruktureerimine puudutab, olgu need siis töötajad, ettevõtted või piirkonnad laiemalt, saaksid neid muutusi ennetada ja öö, oskaksid arvestada öö, sotsiaalse, selle sotsiaalse maksumusega. milline on parim vahend, kuidas neid tavasid ka levitada, levitada parimaid tavasid ja neid nii-öelda reklaamida üle terve Euroopa. et vastata kõikidele nendele küsimusele, küsimustele kahe tuhande kaheksandal aastal oligi Euroopa Parlamendi soov panna alus katseprojektile, mille nimeks on Arenas ma ei hakka siin pikemalt sellest rääkima, sest et sellest räägib juba äh, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni esindaja pikemalt, nii et nii palju minu poolsest sissejuhatusest. Äh, jah, ma saan aru, et selle katseprojekti ellu ra-, rakendamist juhtis rahvusvaheline, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni väljaõppeasutus, suur tänu, et olete siia ka tulnud, teid on siin kaks, ma ei tea, kellele esialgu sõna annan, nii et palun äh, ise omavahel jagage siis, kes kõigepealt sõna saab. suur tänu, proua esimees. rahvusvaheline ILO koolituskeskus on paika pannud standardid, mis kehtivad kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis Euroopa Liidus, igal maal Eh, Ainase projekti, Arenas projekti raames eh, vaadati, millised on põhilised meetmed ja vahendid selleks, et olla valmis restruktureerimiseks, seda hallata. ja kõik need andmed on olemas ka komisjoni kodulehel, kaasa arvatud meie kodulehel. Eh, kaasuse juhtumid valmistati ette kahekümne seitsme sõltumatu eksperdi poolt, siis vaadati läbi need riiklikud taustadokumendid ning nende alusel koostati siis ka süntees, kokkuvõtte koostasid kolm sõltumatut eksperti. see metodoloogia on teatud määral piiratud kõigepealt piirab seda andmete olemasolu ja andmed erinevad maalt maale. E, ja võimalik on ka see, et eksperdid on kallutatud mm, just nimelt ja kui toimusid seminarid, siis seal e, hõlmati põhiliselt nende inimeste arvamusi, kes osalesid ja meil olid e, ka väljakutsed, kui tegemist oli andmete kokkuvõtmisega ja info otsimisega raport eh, puudutab kõiki Euroopa Liidu liikmesriike Äh, kahe tuhande üheksanda aasta aprillist kahe tuhande kümnenda aastani ja ühtekokku äh, tuli välja, et on seitsekümmend kuus äh, selleks, et olla valmis restruktureerimiseks sada neliteist meedet, et hallata seda restruktureerimist ning ühtekokku oli väga palju osalejaid seminaridel. Need uuringud toimusid majandus-finantskriisi eh, raames, mis algas kahe tuhande kaheksandal aastal ning eh, see tõstis ka selle restruktureerimisjuhtumite arvu. nii et, et ühtekokku eh, puudut-, tööpuudus tõusis seitse protsenti kahe tuhande kaheksandal aastal, kümme protsenti kahe tuhande kümnendal aastal ja tööturu olukord Eh, on erinev ühelt maalt eh, teisele eh, minnes. ja me püüdsime nüüd seda arvestada. kakskümmend kaks liikmesriiki viisid sisse kriisivastaseid meetmed sellel perioodil. tegelikult me võime jagada maid kolmeks. kõigepealt need, kes koondavad tähelepanu tööturumeetmetele ja tööturu meet-, mm, üldse tööturule ja need, kes pööravad tähelepanu tööturu eh, toetustele. Eh, kõigepealt eh, Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on suhteliselt vähe kulutatud tööturumeetmetele, siis on sellised, kus sellele kulutatakse palju tähelepanu ja raha, näiteks Itaalia, Belgia ja nii edasi ning siis näiteks ütleme, Saksamaa on selline, kus kulutatakse tööturumeetmetele tõsiselt palju. ja nüüd ma annan sõna kolleegile. nüüd ma räägiksin lühidalt nendest meetmetest, eh, mis eh, on siis nagu valmisolekuks restruktureerimiseks. Eh, valmisolek on niisugune mm, põhimõte, millest üleüldiselt aru ei saada, siin on erinevad tõlgendusvõimalused, aga põhimõtteliselt peab ütlema, et on olemas head praktikad, e, kus e, pidevalt seiratakse majanduse e, suundumusi ning siis rakendatakse meetmeid selleks, et oleks võimalik eh, üle minna ühelt toolt teisele, kus on eh, võimalik arendada erinevaid oskusi ja teadmisi. Eh, meil on olemas mitmesugused meetmed, mis võimaldavad prognoosida majanduse olukorda, tuua välja trende. seal on huvitavaid kogemusi, näiteks Soomest, kus nendel on olemas võrgustik, siis näiteks Eestis tegeldakse tööturu eh, prognoosimisega. Eh, on olemas ka eh, tööturu ja koolituse seirekeskused teatud riikides ja nii edasi. näiteks Tšehhi Vabariigis Eh, tegeldakse eh, just eh, mm, enesekoolitusega ja nii edasi need meetmed on väga kasulikud selleks, et näiteks eh, saada aru, millised liikumised eh, toimuvad tööturul, eh, kus on olemas näiteks koondamised ja nii edasi. erinevates riikides on huvitavad kogemused selle osas, näiteks Leedus, Austrias, Iirimaal. aga see valmisolek tähendab ka seda, et ollakse valmis üleminekuks selleks, et eh, ol-, et jälg-, et eh, säilitada konkurentsivõime, olla innovaatiline, saada uusi investeeringuid, huvitavad eh, kogemused on näiteks Hollandis, kus on selline platvorm Beta, mis siis võimaldab omandada uusi oskusi ja huvitavad initsiatiivid eh, just nimelt eh, just nimelt eh, SME-de innovatiivsuse tõstmiseks on Portugalis ja Slovakkias. on olemas mitmesuguseid meetodeid, kuidas investeeringuid ligi meelitada. see üleminek Eh, vahendada ka mitmesuguseid ettevõtmisi nii sektoraalselt kui ka piirkondlikul tasemel eh, tööturul. kogemusi selles vallas on näiteks eh, Hollandist, kus tegeleti ehitussektori töötajatega ning näiteks eh, selleks, et vaadata, eh, näiteks selliste teemadega on tegeldud ka eh, Rootsis, Göteborgi regioonis ja nii edasi. ja viimane grupp maid, kes toetavad üleminekut annavad toetust just nimelt üksikisikutele, sellepärast et ehm, näiteks ehm, inimesed, kes on töötanud samas vallas mitu või palju aastaid, nendel on üleminek raske. ja e, püütakse jõuda kõikide e, vanuserühmadeni, e, et anda võimalusi inimestel ümberõppeks. pidev pidev eh, selline eh, õpe oma erialal on oluline e, ja see on oluline kogu aeg, mitte ainult sel ajal, kui on suur koondamisteod, näiteks sellega tegeldakse Saksamaal. E, nendel on selles osas huvitavad ja e, olulised tegevused. oluline on ka kollektiivlepingud ning see saab hõlmata ka eh, tööhõivet ja konkurentsivõimet. Eh, mis nüüd puudutab valmisolekut, siis on väga palju ettevõtmisi selles osas oluline on äh, koguda andmeid ja võib-olla see andmete kogumine ei ole äh, veel väga hästi koordineeritud, sellepärast et äh, selliste meetmete rakendamine on raskendatud näiteks VKE-des. ettevõtete tasemel on selline meede väga tõhus, kui see hõlmab siis sotsiaaldialoogi ja eh, kollektiivlepinguid, seda tuleb teha süstemaatiliselt. aga eh, nüüd ma tuleksin eh, nende meetmete juurde, mis puudutab siis restruktureerimise juhtimist, neid meetmeid on mitmesuguseid, nendega hakkama saamine, siis kuidas vähendada Äh, seda negatiivset mõju, mis niisugune restruktureerimine võib endaga kaasa tuua. esimene meetmete rühm äh, hõlmab Eh, seda, et vallandamist peetakse kõige viimaseks vahendiks, mida kasutada. Eh, arvatakse, et parem on kasutada palkade vähendamist, eh, palkade subsideerimist, lühendada tööaega, aga just paljudes maades kasutatigi seda palkade vähendamist. nõrk punkt on see, et väga raske on neil jõuda kokkuleppele töötajatega. ja e, toetustel kõikidel ei ole e, alati samasugune mõju igal pool ja e, võib juhtuda ka niimoodi, et toetusi antakse nendele, kes ei ole produktiivsed ja see võib tuua kaasa tootlikkuse langemisega tulevikus. Eh, oluline on eh, selline paindlik tööaeg, sest et eh, see võimaldab paindlikkust just siis, kui nõudlus on suurem ja kui nõudlus väheneb niisuguseid meetoditeid on kasutatud Hollandis, Belgias, Itaalias, Prantsusmaal, mõned maad äh, kasutavad ka riiklikke toetusi töötajatele palga vähendamise kompenseerimiseks. aga tegelikult nõrkus on see, et väga raske on ette näha, millal tegelikult eh, majandus uuesti tõusma. E, üks võimalus on siis osaline e, osaline mm, e, töötus nii-öelda, kus on vähendatud tööaega selline meede eh, võib tuua kaasa eh, väga eh, tõsise tööaja vähenemise, aga paljudes maades toob see kaasa tootmise vähenemise, kuid see lükkab edasi inimeste vallandamise. tegelikult sellised Ähm, äh, vallandamised, mis ei ole pikaajalised, äh, on ka üks meetod, mida kasutatakse, selle kasutamine ähm, erineb äh, erinevates maades ja see sõltub ka erinevatest sektoritest ja milliste töötajatega tegemist on. niisugusi algatusi on tehtud Belgias ja Itaalias, Prantsusmaal aga kui vallandamisele ei ole mitte mingisugust alternatiivi, siis on veel meetmeid, näiteks varajane pensionile minek või siis eh, teise töökoha leidmine. Eh, varajane eh, pensionile minek on üsna sageli ette tulev meede paljudes liikmesriikides, näiteks ka Hispaanias ning tegelikult see avab võimaluse tulla tööturule nendel inimestel, kellel töölt ei ole, aga tegelikult me peame selle puhul vaatama ka, kas pensionid on jätkusuutlikud. Eh, paljudes eh, maades eh, on ette nähtud nii, et kui toimub koondamine, siis tuleb maga-, maksta vallandus ja koondamistasusid aga eh, on ka maid, kus seda ei ole, näiteks eh, Taanis ja eh, Rootsis niisugust õiguslikku kohustust ei ole. ja viimane meede, millele ma viitan, on just nimelt sellise ülemineku toetamine töötajate puhul Eh, väga sageli pakutakse nendele mingisugust avalikku teenust, sellist, eh, seda tehakse näiteks Prantsusmaal, Saksamaal. inimestele antakse võimalus tegeleda teatud valdkondades näiteks Belgias, Prantsusmaal on olemas niisugune sotsiaalne plaan, et eh, tööpuuduse negatiivsete mõjudega toime saada siis toetatakse eh, üleminekut ja tööturule tagasitulekut. see toimub igasuguste eh, programmide kaudu, mis peavad aitama kaasajastada oskusi. siin on erinevused erinevate maade vahel, aga mõned näited. näiteks ütleme, kogemuslikult õpituid oskusi sertifitseeritakse, seda tehakse eh, näiteks Eestis, Hollandis on olemas töölt tööle programmid, Tšehhi Vabariigis on programm Hari iseennast, Portugalis on siis eh, kvalifikatsiooniprogramm ja nii edasi ning lõpuks siis mõned õppetunnid eh, meetmeid on väga mm, mitmesuguseid erinevates liikmesriikides ja Eh, väga eh, suur on ka erinevus, kuivõrd riik on hõlmatud eh, nende programmidega, sõltub sellest, milline on seadusandlus antud valdkonnas ning mõnikord mõned maad kasutavad just neid meetmeid, mis eh, piirduvad niisuguse traditsioonilise tööturu meetmetega, teised eh, lähenevad asjale innovatiivselt. Eh, väga paljud liikmesriigid püüavad vältida vallandamisi, kasutades selliseid meetmeid nagu tööaja vähendamist ja nii edasi, aidatakse kaasa selleks, et töötajad Ehm, tuleksid tööturule tagasi või omandaksid uued oskused. E, üks uus meede on see, et kasutatakse osalist tööaega. seda kasutati just nimelt kriisi ajalt ja kuna see on alles niisugune värske meede, siis selle mõju me alles hakkame hindama. kokkuvõtteks ma ütleksin nii, et eh, siin on välja toodud erinevaid trende, sotsiaalne dialoog on olnud selline, mis eh, on osutunud väga tõhusaks, aga loomulikult see peab põhinema vastastikuse usalduse eh, traditsioonil, peab toimuma hea kommunikatsioon Eh, riigi eh, sekkumine selleks, et kaitsta kriisi ajal töökohti, seda eh, oli väga selgelt näha paljudes maades, olid mitmesugused programmid, mis kasutasid vähendatud tööaega ja nii edasi, aga kasutati ka uuenduslikke lähenemisi tööturuteenustele. oluline on see, et ollakse valmis muutusteks Eh, järjest rohkem on hõlmatud detsentraliseeritud valitsemistasemeid, piirkondlikke eh, omavalitsusi, eh, selleks, et toimuks majanduse ümberkorraldus. aga on ka mitmesugused dilemmad, mis nendest uuringutest välja tulid. kõigepealt kas siis ajutised töötajad täpselt samamoodi vajaksid abi, kas, kuidas eh, siis väike ja keskmise et, suurusega ettevõtted saaksid nendele skeemidele juurdepääsu, kuidas ehm, hõlmata just nimelt neid eh, haavatavaid töötajate gruppe, kelle eh, kuidas tegeleda väiksemate ja suuremate ettevõtetega ja milline oleks, peaks olema näiteks kompensatsioonipoliitika, eh, kuidas peaks toimuma ümberõpe uuringud näitasid, et just nimelt need haavatavad grupid, eh, inimesed, kellel on puuded, noored ja nii edasi, eh, jäävad sellise kiire restruktureerimise jooksul kõrvale. me arutasime teemasid näiteks ettevõte versus avalik poliitika Eh, milline on kelle vastutus. ja kuigi eh, koolitus oli väga oluline kõikides maades, siis arutati väga palju, kuivõrd eh, tõhus on kutseharidus, milline on hariduse roll ettevõttesiseselt ja ümberõppe puhul ning ütleksin lõpuks, et see informatsioon on olemas mitmesugustel kodulehtedel, nii et ma loodan, et te jõuate nendeni ja leiate sealt lisainfot. suur aitäh, härra Kristjanson, palun. suur tänu. suur aitäh. aitäh. Pole vähimatki kahtlust et käesolev valdkond on tõepoolest erakordselt oluline selleks, et tagada Euroopa majanduse kasv ja tööhõive suurenemine ettevõtted peavad olema suutelised ümber häälestuma, selleks, et vaadata tulevikku. iseenesest on olemas suurepärased võimalused, sest et enamik Euroopa ettevõtteid on üsna väikesed ja nad suudavad ennast kiiresti ümber häälestada ja oma toodangut äh, ümber seada nii, et see vastaks turunõudmistele ma olin raportöör, kui me tegelesime kaitstud paindlikkuse küsimusega. toona öö, otsustati valitsus ja riigijuhti tasemel, et kaitstud paindlikkus peaks leidma rakendamist ühes või teisel moel Euroopa Liidu liikmesriikides. see tähendab moel, mis vastaks olemasolevale mm, sotsiaal- olemasolevate sotsiaaltingimustele leiaks rakendamist ka kollektiivsetes töölepingutes. terves reas riikides on vastu võetud vastav seadusandlus. kaitstud paindlikkus tähendab paindlikkust ja sotsiaalse kindluse tagamist. ja ma pean ausalt tunnistama, et et ma tunnen puudust sellest, et me ei räägi aktiivsest, massiivsest tööturu rahastamisest kogu Euroopas. meie Taanis kasutame, kulutame kuus protsenti SKT-st aktiivse, mm, aktiivse tööturu kujundamiseks meie inimesed on tõepoolest kaitstud ja tagatud, juhul kui nad kaotavad oma töökoha, neid koolitatakse või ümber koolitatakse tasuta, nad saavad isikliku nõustaja, kes oskab neile tuleviku suhtes head nõu anda, kui kõik liikmesriigid seda teeksid, siis on võimalik ületada seda vastu, vastupanu, seda vastuseisu, mis eksisteerib töövõtjate juures, eh, sest nad ei suuda ega taha olla paindlikud, aga paindlikuks on inimene valmis olema siis, kui tal on teatud sotsiaalsed garantiid ja tagatised. me peame siiski eh, tegema midagi või aktiivselt tegutsema selleks, et töövõtjad ja ametiühingud ei blokeeriks meie tegevust. ja tänu sellele, et nad seda blokeerivad, siis hakkavadki kõik need asjad lühendatud tööajaga ja ja töökohtade jaotamisega kahe inimese vahel, palgast loobumisega ja nii edasi ja nii edasi. ma tahan ausalt öeldes üt-, tahaksin rõhutada, et tööandjad ei saa sageli äh, kaitstud paindlikkuse poliitikast aru ja seetõttu me peaksime tõepoolest senisest aktiivsemalt investeerima töövõtjatesse selleks, et tagada tööturu senisest suurem paindlikkus. seda me vajame, et jääda konkurentsivõimeliseks. suur aitäh selle kaitsekõne eest äh, Põhjamaade süsteemi osas, võib-olla teeksin ka ise väikese märkuse pärast kolleegi sõnavõttu, sellepärast et mulle väga meeldib Põhjamaade süsteem, kui ka teised riigid äh, sellest inspiratsiooni saaksid või ka Euroopa süsteem, siis oleks väga tore, siis saaksime tõesti rääkida sellest kaitstud paindlikkusest väga heades tingimustes, aga kui see on nüüd selline mudel, mida saab nii kergesti igale poole üle võtta, selleks, et võtmata arvesse sotsiaalse dialoogi ja ühiskondade arengutaset laiemalt, sest tegelikult äh, Te ju saate aru äh, hinnangute erinevusest restruktureerimisele, te sellest ettekandes ka lühidalt rääkisite, aga võib-olla tasuks selle juurde tagasi pöörduda. teine kommentaar Euroopa Liidu seadusandjana mõtleme meie ju vastavalt teemadele, millega me tegeleme parajasti. ja kui räägime näiteks äh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondist, siis teame, et seda fondi kasutatakse teinekord restruktureerimise juhtumite puhul äh, hargmaistes ettevõtetes. ja minu arvates sel juhul ei peaks sekkuma mitte fond, vaid peaks olema siduv Euroopa Liidu õigusakt, mis kohustaks hargmaistel ettevõtetel minema kaugemale sellest, mis on olemas juba kollektiivlepingutes või äh, siseriiklikus õiguses. kas teie, rakendades ellu katseprojekti, äh, oskate tuua välja konkreetseid algatusi või meetmeid, mis tuleks kasutusele võtta Euroopa Liidu tasemel? loomulikult esiteks äh, soovite te käitumiskoodeksit, jah, aga äkki peaks minema kaugemalegi. äkki peaks äh, volinikele survet avaldama selleks, et nad äh, tuleks välja konkreetsete seadusandlike ettepanekutega või äkki tuleks mobiliseerida sotsiaalpartnerid selleks, et käitumiskoodeks ka vastu võetakse, ühesõnaga, millised oleks selle katseprojekti eeldatavad tulemused? suur tänu teile. vastaksin teie kõige viimasele küsimusele. võin tuua välja mõningad järeldused, milleni jõudsime rääkides kahekümne seitsme liikmesriigi erinevatest tavadest. loomulikult on riikides erinevaid tavasid, ka väga uuenduslikke. tahtsime, et meil oleks enam-vähem selge ülevaade liikmesriikides kasutada olevatest meetmetest. nii et see dokument, mis teil on, sinna juurde käivad veel kakskümmend seitse aruannet iga riik, iga riigi kohta üks aruanne, ehk siis kokku kakskümmend seitse. ühtset lahendust ei ole, erinevused tõepoolest püsivad, jah, aga aruandest tuleb välja ka see, et aja jooksul on siiski tekkinud teatud ühine lähenemine või vähemasti selline tendents liikuda ühise lahenduse suunas. nimelt tagada mm, üleminek ühelt ametilt teisele. paraku näeme ka ikka veel, et kasutatakse ka vaid reageerimist, mitte midagi ei ennetatud, ette ei nähtud. Õnneks on siiski ka äh, veidi seadusandlust äh, kollektiivse koondamise kohta, aga ikkagi on tegemist terve äh, piirkonna ja loomulikult ka ettevõtte töötajate jaoks väga traumeeriva kogemusega. nüüd, kas peaks minema kaugemale? siin on üks oluline aspekt ja seda äh, ka siin öeldi, on vaja, et kodanikud, töötajad meid usaldaksid, et nad usuksid, et me saame neid aidata ülemineku või muutuste perioodidel. sellistel hetkedel kerkivad esile just nimelt protektsionistlikud tendentsid nii et äh, lähenemine peab olema strateegilisem, lähenemine, mis võiks olla Euroopa oma. ja selleks peaks olema meil konkreetne raamistik, ma ei julgeks siin kasutada väljendit käitumiskoodeks või midagi muud konkreetset, räägin lihtsalt raamistikku, äh, mis äh, võimaldaks koguda kokku parimad tavad ja neid ka teistes riikides kasutada on komisjonil ju kolm olulist dokumenti tööstuspoliitika kohta, ühisturuakt ja uued oskused uute töökohtade jaoks. Nendes kolmes dokumendis annab komisjon teada, et ta alustab konsultatsiooniprotsessi sotsiaalpartneritega veel sel aastal Euroopa Liidu raamistiku osas restruktureerimises. võin ausalt välja öelda, et see teema on väga keeruline, sest et põhimõtteliselt on selle teema keskmeks tööturu küsimused ühelt poolt siis restruktureerimine ja teiselt poolt töötingimused ja muu selline. me tahame jõuda tasakaaluni selles osas, et ühelt poolt on vaja lihtsustada ettevõtete kohanemist uue olukorraga, kuid samas peab soodustama ka töötajate kohanemist. ja kuidas äh, saab leida sellise kuldse kesktee? minu volinik on äh, kõiges selles täiesti veendunud, aga kõik äh, see, mis võimaldab arutelu lihtsustada ja meil edasi liikuda, on teretulnud. me kasutasime ju parlamendi rahalisi vahendeid selleks, et katseprojekti lähe, läbi viia ja kontrollikoda sellele ka oma hinnangu andis, nii et tahaksin teid rahustada selles osas, kuidas me raha kasutasime ja tahaksin tänada siin veel ILO panust. suur aitäh! omalt poolt võin öelda, et kuigi meid ei olnud siin kohal kuigi arvukalt, siis äh, omistame väga suurt tähtsust sellele teemale. see Euroopa Parlamendi katseprojekt on võimalus kasutada meie pädevust ja mitte jääda hariliku lähenemise juurde, vaid olla veidi loovam ja vaadata, mida võiks teistmoodi teha tegemist on loomulikult väga keerulise tööga ja siin näemegi, kui kauge või kui suur kuristik on äh, ootuste ja selle vahel, mida me tegelikult pakkuda suudame. kindlasti teie mm, uurimusest saab teha ka järeldusi tundub, et ILO on teinud tõesti suurepärast tööd. ma tahaksin, et saalis oleks rohkem inimesi, kui esitletakse katseprojekti tulemusi ja pealegi peaks selliseid asju tegema regulaarselt katseprojektide puhul on ju väga huvitav näha, kuidas eksperiment pärast äh, ka reaalsuses hakkab ellu rakenduma. restruktureerimine on paraku üks meie peamistest murepunktidest ja jääb selleks kindlasti ka järgnevateks aastateks. suur aitäh veel kord kõigile, suur aitäh meie kolmele külalisele, et osalesite meie töös täna hommikul ja sellega loeksin meie täna hommikuse koosoleku lõppenuks ja kohtume täna pärastlõunal kell kolm.